Shall we begin e? hakkame siis pihta selle, selle osaga. meie praegune viimane päevakorrapunkt on siis äh, arvamuse tutvustamine naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine. mina olen meie komisjoni raportöör selle ettepaneku koostasime me mitmeaastase finantsraamistiku raames ning sellega pannakse paika meie peamised prioriteedid ning üldine eelarveraamistik Euroopa Liidu välistegevuse programmi jaoks. naabrusarengu rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi eesmärgiks on hoida alal ning edendada Euroopa Liidu väärtuseid ning huvisid üle kogu maailma. selleks, et ähm, saavutada meie välispoliitiliste, poliitilisi eesmärke, nagu lepingud, aluslepingud neid sätestavad. meie komisjoni jaoks on iseäranis see, oluline iseäranis see osa määruse ettepanekust, millega pannakse paika äh, see eelarveraamistik, millega vastatakse väljakutsetele ning võimalustele seoses rändega see peaks leidma aset kooskõlas Euroopa Liidu rändepoliitikaga. komisjon teeb ettepaneku et, et kümme protsenti instrumendi finantseelarvest peaks olema suunatud rände, ebaseadusliku rände algpõhjuste korvamiseks ning rände häld-, haldamise toetamiseks, sealhulgas pagulaste ning äh, sisserändajate õiguste kaitse. annan nüüd siis iseendale sõna, kuivõrd mina olen raportöör ja siis äh, saavad sõna variraportöörid. mul on äh, kahju, kui ei ole variraportööre kohal, aga siiski paistab, et keegi on, suurepärane. räägin itaalia keeles, sellepärast et valmistasin oma sõnavõttu ette oma emakeeles niisiis, meie tänaseks ülesandeks on muuta seda ettepanekut lähtuvalt Kodanikuvabaduste komisjoni prioriteedist, seda olengi püüdnud teha. see ülesanne ei ole kerge, sellepärast et väga paljud käsitletavad teemad kattuvad omavahel. ja äh, mõned teemad on olulised äh, ka meie komisjoni seisukohast, aga ei pruugi alati olla meie volituste hulgas. me oleme keskendunud oma arvamuses peamiselt kolmele valdkonnale ning mul on väga hea meel, et variraportöörid, kes ei ole siin küll kõik kohal, on teinud oma panuse sellesse koostöösse. aga need kolm punkti siis. punkt number üks, ränne olen teinud muudatusettepanekuid seoses rändega konkreetsemalt olen teinud ettepaneku, et vahendeid ei võetaks ära põhivaldkonnalt, mis on artiklis kolm välja toodud. ma arvan, et me peame konkreetselt veetama vaesuse ning ebavõrdsuse tegevuskavale kaks tuhat kolmkümmend, ehkki see ei kuulu otseseselt meie kodan-, komis-, kodanikuvabaduse komisjoni pädevusse. ja ähm, rändeväärust ei tohiks kasutada selleks, e, et äh, leevendada lühiajalisi rändepoliitilisi probleeme. teine punkt, õigusraamistik. ettepanekus on selles osas teatavaid lünkasid. minu meelest oleks kasulik kui me mainiksime konkreetselt siin Euroopa õigust, rahvusvahelist õigust äh, ning äh, inimõigusi äh, ning õigust maa säilitamisele. mainida tuleb kindlasti põhiõiguste hartat, ülemaailmset kokkulepet ning lapse, laste õiguste avaldust, Pariisi kliimakokkulepet ja nii edasi ja siis selle rahastamisvahendi juhtimine. olen teinud ka siin muudatusettepanekuid, millega peaks aidatama, millega peaks antama Euroopa Parlamendile tugev kaitseroll. komisjon peaks igal aastal minu ettepaneku kohaselt esitama Euroopa Parlamendile aastaaruande ning nõndanimetatud grievance'i mehhanism, mis oli juba Euroopa säästva arengu rahastamisvahendis sees, aga mis kadus ära uue äh, Euroopa säästva arengufondi äh, sätetest, ähm, see oli siis säästev areng äh, pluss. ja kõik, kes tunnevad, et nad on kannatanud, kannatanud, peaksid saama esitada oma kaebuse selle kohta. ja siis äh, lõpetuseks äh, kodanikuühiskonna organisatsioonidele tuleb anda õigus äh, vaesuse, vaesusevastase võitlusega tegeleda koha peal otsuseid tuleb langetada nii lähedal kui kohapeal võimalik äh, haavatavaid inimrühmasid, äh, naisi, lapsi, äh, alaealisi tuleb pisaranis arvesse võtta. suur tänu kõigile abi ja toetuse eest. ja nüüd annan sõna. kolleeg Vistissonile. suur tänu olen äh, konservatiivide reformistide variraportöör ja tervitame komisjoni ettepanekut, see on sammukene õiges suunas ähm, ning aitab meil arendada paremini välja naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendeid. suurem osa komisjoni ettepaneku osasid on, liiguvad õiges suunas. me oleksime tahtnud, et komisjon teeb veel enamatki, aga see kajastub väga hästi nendes muudatusettepanekutes, mille me esitame selle arvamuse kohta me saime vaadata läbi ka raportööri muudatusettepanekud oma raporti arvamuses, meie ettepanekud tegelikult lähevad päris palju lahku sellest, nii et ma arvan, et me esitame omaenda arvamused selle kohta ja siis eh, TAN-side koostöö jätkub juba nende põhjal, ma loodan. suur tänu, kolleeg Vistisson, kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis eh, annan sõna nüüd Euroopa Komisjoni esindajatele. härra Salmeteri. suur tänu, lugupeetud ähm, esimees. jah, kõigepealt ma tahaksin tervitada teie arvamust. see liigub õiges suunas aga paar kommentaari siis ka erinevate teemade kohta, mis meie arvates, mis meile arvamuses silma hakkasid. uus naabrusarengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend kuulub ähm, säästva arengu tegevuskava kaks tuhat kolmkümmend eesmärkide alla, võib-olla see ei kajastu väga hästi seal eesmärkides, aga põhimõtteliselt, kuna seda on juba mainitud ka põhjenduspunktides ning erinevates viidetes, ka artiklites see nii on. meie usume, et tegelikult nii peabki olema sellega tuleb aidata kaasa kahe tuhande kolmekümnenda aasta säästva arengu tegevuskavale. kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava käsitleb ka rännet, sellepärast et see on üks osa arengu koostööpoliitikast. seetõttu meil peab olema kõikehõlmav lähenemine rändele nii geograafilises mõttes kui ka temaatilises mõttes. nagu teie mainisite, kümme protsenti selle vahendi ressurssidest peab olema suunatud ebaseadusliku rände algpõhjuste vastu võitlemisele. see hõlmab erinevaid teemasid, võimekuse tõstmine ja nii edasi. oluline on aga see, et rännet ei hoita lahus arengupoliitikast. meie arvates sellisel moel saame parimal võimalikul moel rände algpõhjuste vastu võidelda teretulnud on ka teie viited erinevatele Euroopa kohustustele, konventsioonidele ja nii edasi. meil on väga hea meel neid võtta sellesse teksti sisse. see aitab kõigil tähelepanu juhtida nendele, ehkki me iseenesest leiame, et nad on juba oma olemuse poolest kaasatud, aga aga selle konkreetne väljatoomine ei, võib-olla toob kasu ja veel mõned kommentaarid, mis puudutab EFTSD raportit. siis tuletan teile meelde, et teie ettepanek on juba iseenesest finantsmääruses sees. praeguse EFSD Euroopa säästva arengufondi ning säästva arengufond plussi vahe on tingitud sellest, et vahepeal jõustus uus finantsmäärus ja paljud kohustused, mis varem olid CCFSD määruses, on nüüd juba olemas äh, finantsmääruses. nii et me ei pidanud vajalikuks neid enam eraldi siin välja tuua ja nii-öelda kahekordselt mainida, sest et nad on juba teises määruses, määruses olemas. tervitan teie toetust kodanikuühiskondadele ühiskonnaorganisatsioonidele. me leiame, et nende mainimine, nendega konsulteerimine programmi perioodi jooksul ning ka rakendusperioodi jooksul on igati asjakohane. no nii me teeme ka täna. ja ja see on äh, ja nüüd konsulteeritakse nendega naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi igasugustes programmeerimise etappides, ka elluviimise etapis. me tahame erinevate instrumentide killustamiselt minna üle selgema eeskirjastiku juurde. suur tänu teile! suur tänu komisjoni esindajale nende selgituste eest. loodan, et me saame ka tulevikus mõtteid vahetada. kui rohkem sõnasoove ei ole, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg see on teisipäeval, kuuendal novembril kell viis pärastlõunal. ja praegu ongi minu poolt kõik. suur aitäh! ja sellega on meie koosolek lõppenud